kohe me hääletusega ei, ei alusta, mul on paar teadaannet, kõigepealt ähm, proua Eleni Teorahus lahkus Rahvaparteist ning on alates kaheksandast märtsist kaks tuhat kuusteist